Bene, we can start. nii, me saame alustada, palun võtke kohad sisse. I continue in italian eh,. Cari colleghi, abbiamo una mattinata molto densa come.... tere hommikust, kallid kolleegid, meil on väga tihe päevakord hommikupoolikul ette nähtud, meil on vaja eh, eelarve muudatustega tegeleda, härra Trojevski ja meil on kohtumine ka kahe Luksemburgi ministriga haridusministriga ja kultuuriministriga. ja meil toimub ka hääletamine eelarve üle. ma palun kõigepealt koordinaatorite kohtumise tulemused kinnitada, eile meil toimus koordinaatorite kohtumine, ma tänan teid. ja siis saame minna väga tähtsate hääletuste juurde arvamused, mille üle meil tuleb hääletama hakata. kõigepealt noorte ettevõtluse edendamine hariduse ja koolituse kaudu. aga meile on laekunud sõnasoove. Eh, härra Marga Kall. Eh, ma tänan. mis puudutab plokikaupa hääletamist ja ettevalmistavate tegevuste kohta eh, informatsiooni saamist. me teame, et raportöör on saabunud, kas äkki annate meile aega, et me saaksime kõigepealt infot vahetada ja siis alles hääletada? Teil on õigus, teil on õigus. eile õhtu hilja saime selle materjali kätte ja see on tõeliseks probleemiks. aga igal juhul me peame täna hääletama selle üle, ma arvan, et see on kõigil saadikutel siin komisjonis selge. ma palun, et fraktsioonid võtaksid oma seisukoha ja siis küsime ka raportöörilt, mida tema arvab ja siis otsustame. aga igal juhul täna peab hääletus toimuma, meil on tähtaeg. härra Morgano vedere quello che ma arvan, et me võiksime viisteist minutit sellele pühendada. Eh, nagu härra Maragall ütles, kõigepealt eh, tegeleda sellega, variraportöörid on päri. Eh, sest meil on vaja ju valikuid teha ja otsuseid langetada. ma tänan, ma saan jah aru, aga ma tahaksin teised ka ära kuulata üks võimalus on, et me hääletame Prohja-Soidrova arvamuse üle, kuulame ära härra Sojeski ja siis ministrid ja siis hääletame. aga mida teised fraktsioonid arvavad, teised variraportöörid, mida te arvate? To nie jest problem, jeżeli chodzi o 15 minut czy pół godziny. Ma tänan, e, ütleb härra Strojevski. Asi ei ole probleem siis, kui meil on, läheb, kulub viisteist minutit sellele, aga kindlasti hääletamine peab täna toimuma ja hommikupoolikul, sest vastasel korral me häirime komisjoni tööd. penso che la mh, mm, difficile dire un quarto d'ora perché abbiamo ora il voto Eh, jah, me ei saa otsustada viieteist minuti kasuks, sest meil on eh, Luksemburgi esindajad saabumas. aga võib-olla kell kaksteist keskpäeval me hääletame eelarve üle. ma ei tea nüüd, kuidas meil õnnestub sealt välja pigistada viisteist minutit. hääletus peab igal juhul aset leidma. aga tegutseme järgmiselt, alustame Šoidrova arvamuse hääletamisega. It's not so polite to Sì, sì, esattamente. Allora andiamo avanti, allora farei così, anticipiamo. Eh, cioè... Nii, minu ettepanek on nüüd järgmine hääletame kohe praegu proua Šoldrova arvamuse üle ja siis vaatame, kui palju aega meil veel üle jääb. aga ma palun, et te kõik oleksite kohal ka kell kaksteist, üritame kõigega toime tulla. jah, ma tean, mida te soovite, teil on täiesti õigus, et komisjon ütleb välja oma arvamuse Bene, passiamo allora al voto. niisiis, alustame nüüd hääletust. kõigepealt äh, hääletame kolleeg Soidrova raportit. niis, äh, alustame, alustame alapunktist üks, suuline peatus kolm, üheksakümmend, muudatus üheksakümmend kolm ja suuline muudatus äh, kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm muudetud suulise muudatusega üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud. hääletus on endiselt äh, käimas kellegi hääletusmasin ei tööta. me kordame hääletust. hääletus on alanud. niisiis me alustame uuesti seda hääletust, palun hääletage. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kaks äh, osade kaupa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, employment neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. employment üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. employment kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend üks osade kaupa. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et võeti vastu, aga kontrollime, niisiis hääletus on alanud. me hääletame teist osa. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd sada viiskümmend neli. Kirtšuk oma poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend viis poolt, see on kustutamine, poolt, vastu, erapooletud. uuesti, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kuus, samasugune jah. sada kuuskümmend nüüd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 sada kuuskümmend kaheksa langeb ära ja nüüd sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatus neli, millega muudetakse muudatus sada seitsekümmend kolm. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend kaks nüüd, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend, sada seitsekümmend nüüd järgmisena, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud, muudatus sada seitsekümmend neli. hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd sada seitsekümmend kuus nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kallid kolleegid, suuline muudatusettepanek viis, millega muudetakse muudatust sada üheksakümmend üheksa, kustutab sõna very ja lisab sõna solely. kas te olete selle muudatusega nõus sellisel kujul? Äh, niisiis jätkame osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kolmteist kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakssada üheksa, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja osade kaupa kakssada kümme, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. alustame hääletust. nüüd on hääletus lõppenud. ja see oli tagasi lükatud ühe häälega. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kolmteist poolt,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 jah, see lükati tagasi ühe häälega. Employment kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment kuus poolt, vastu, erapooletud. kõigepealt, kes on poolt? vastu võetud, jah. Employment kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Employment üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, employment seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. employment üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd läheme Äh, kakssada kakskümmend üks juurde poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, employment kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. põhjenduspunkt A, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, läheme nüüd edasi, põhjenduspunkt A, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. Employment A poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, põhjenduspunkt B, muudatus kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd muudatus kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment E po-, langeb ära, sellepärast et põhjenduspunkt C võeti vastu, kakskümmend kolm nüüd, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ei, vabandust, ei lähe kompromiss kahe juurde, hoopis kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kakskümmend seitse poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, kakskümmend seitse, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu. kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend on tagasi võetud, nüüd employment üks, employment i, vabandust, jah, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd läheme nelikümmend viis langeb ära ja nüüd läheme neljakümne nelja juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, employment C poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, employment K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus, kont-, hästi kontrollime. niisiis, hääletus on alanud Äh, jah. nii, nelikümmend kuus. vabandust, vabandust, äh, employment ka on see, mida me kontrollime, ütleb esinaine. tagasi lükatud ja nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse nüüd poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nüüd viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu ja erapooletud. me vist kontrollime seda, jah. hääletus on alanud, kuuskümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis, kuuskümmend viis nüüd, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, impljott, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, loimend L poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, employment B poolt, vastu erapooletud, tagasi, ei vastu võetud siiski, employment G poolt, vastu kas te tahate kontrollida employment B-d? hästi, kontrollime, hääletus on alanud, employment B. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd employment G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli seitsekümmend neli poolt,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt vastu erapooletud, vastu võetud. Employment F poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaksik V kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletus on alanud hääletus on lõppenud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 poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni. niisiis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud üheksateistkümne poolthääle, seitsme vastuhääle ja kahe erapooletuga. palju õnne meie raportöörile proua Soidrovale ja ka variraportööridele. aitäh! Äh, aitäh, lugupeetud esinaine, tahaksin tänada kõiki variraportööre. Äh, ma usun, et me oleme tõesti parandanud seda minu esialgset raportit Äh, tegemist on meie kultuurikomisjoni raportiga, suur aitäh teile kõigile selle koostöö eest ja ma arvan, et Euroopa äh, Parlament äh, tõesti on koostanud raporti, mis edastab olulise sõnumi Euroopa Liidule selleks, et soodustada ja toetada noorte ettevõtlust läbi hariduse ja koolituse, nii et, et suur aitäh kõigile! aitäh! jah, tegemist oli tõepoolest äh, väga jõulise sõnumiga, äh, mille me saadame äh, noortele ja sellised sõnumid on täna väga olulised, sõnumid, mis puudutavad noorte tööhõivet ja selles vallas tehtavat poliitikat, aitäh! ja nüüd meie kolleegi Morgano arvamuse eelnõu ja hääletame ka seda, nüüd ma arvan, et hääletusnimekiri on teil nüüd olemas Bene, cominciamo. hästi, alustame. Äh, muudatus üks. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus äh, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd nelikümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. me ei hääleta kolmekümmend üheksat. see on keeleline muudatusettepanek ja nüüd nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kuus on keeleline, seda me ei hääleta. niisiis nüüd nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud osade kaupa kuuskümmend üheksa. seda on ALDE fraktsioon palunud esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, osade kaupa, mida nõuab Sotsiaaldemokraatide fraktsioon seitsmekümne viie osas, esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, era-, pooletud. kontrollime, seitsekümmend kaheksa. nüüd on hääletus alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud ühe häälega. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt,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 Äh, selle raporti eest. kas raportöör soovib sõna, palun? jah, ma teen väga lühidalt. Äh, tahaksin tänada kõiki äh, variraportööre ja ka ja teisi suurepärase koostöö eest ja samuti tahaksin tänada kultuurikomisjoni sekretariaati ja härra Popat iseäranis ning kõiki fraktsioonide nõunikke. ma olen täiesti veendunud, et et meie komisjon tõesti soovib teha praktilisi, sisulisi algatusi ning äh, kindlasti selle raporti puhul asi niimoodi oli. me saadame väga selge sõnumi transpordikomisjonile selles äh, arvamuses juhime tähelepanu nendele äh, asjadele, mis on väga olulised Euroopa kultuuriturismi edendamise seisukohast ning lõpetuseks tahaksin teile meelde tuletada, et kultuuriturism ei ole mitte üksnes äh, hea viis inimese isiksuse arendamiseks, vaid see on ka oluline Euroopa identiteedi tugevdaja ning väga oluline äh, Äh, liikuma panev jõud äh, majanduskasvu kontekstis, aitäh! aitäh! aitäh, härra Morgano, see oli tõepoolest ähm, väga oluline arvamus ning äh, need küsimused tuleb tõesti Euroopa Liidu tegevuskava lülitada. ja suur aitäh ka variraportöörile ja sekretäriaadile ja nüüd, kuna meil on viis minutit ainult aega, enne kui jõuavad siia eesistujamaa esindajad, siis ma paluksin, et me tuleme tagasi kell kaksteist ja hääletame siis eelarve üle. meie kogemus näitab, et äh, alati ei ole kõik kõnelejad täpsed, ei tule täpsele kohale, nii et ma arvan, et me peaksime juba alustama hääletust, kui ei õnnestu, siis katkestame selle, võib-olla siiski homme need viisteist minutit, et see ära teha. Ma non era, io ho capito che la pausa era stata richiesta per consentire anche di negoziare. Ma arvasin, et teil võib seda pausi vaja minna, et omavahel läbi rääkida, variraportöörid võib-olla soovivad omavahel vestelda või kas olete seda juba teinud, olete juba arutanud, ma ei saa praegu täpselt aru, milles küsimus on. asi ei ole ju mitte ainult selles, et hääletust tuleb edasi lükata, et meil ongi ainult viis minutit aega eesistuja, minu probleem on, et on kolleege, kes tulid täna hommikul kohale just sellepärast, et hääletada praegu. et kui me hääletame mõnel muul ajal, eriti niivõrd olulise teemale nagu eelarve, siis äh, mõned kolleegid ei saaks osa võtta äh, hääletamisest. mõned inimesed on spetsiaalselt kohale tulnud just selle hääletuse pärast. Vabbè, possiamo anche cominciare a votare ora, e però mancano quanto all'arrivo della Presidenza. hea küll, me võime ju alustada juba hääletusega, meil on ainult ähm, paar minutit aega. kahe minuti pärast tulevad eesistujariigi esindajad. me võime muidugi alustada hääletusega, jah, muidugi Petra. jah, ma pean ütlema, et ma olen natuke segaduses. ma sain niimoodi aru, et hääletus on edasi lükatud, variraportöörid saaksid äh, veel kord äh, omavahel vestelda selle üle, mida komisjon äh, esitas õhtul või öösel. nii et ma teeksin ettepaneku, et variraportöörid nüüd lähevad välja, vestlevad omavahel ja siis hääletame niipea kui võimalik, sest et äh, ma arvan, et oleks küll mõistlik ka seda arvesse võtta hääletusele, mis komisjon nüüd on esitanud. nii et oleks hea, kui oleks võimalik see läbi arutada võib-olla me jõuame seda veel teha, enne kui tulevad eesistujariigi esindajad, võib-olla ka mitte, aga igal juhul on oluline seda arutelu pidada, et võtta hääletusel arvesse ka seda, mida komisjon on meile nüüd esitanud. ja kui me siis saame hääletada alles kell kaksteist, siis äh, puudutab meid kõiki, vajadusel tuleb siis asendusliikmed kohale organiseerida, midagi pole teha. Sì, io sono d'accordo anche perché, scusate, la richiesta era motivata, diciamo, politicamente. Olen nõus see taotlus oli ju tegelikult poliitiliselt põhjendatud, öeldi, et meil on vaja arutelu pidada, sest et olukord on nüüd teistsugune, sest et nõukogu ja komisjon esitasid eile õhtul uued ettepanekud. kui meil oleks aega olnud, oleksime seda teinud, aga kahe minutiga me ju ei jõua. on ju vaja kõik see veel läbi vaadata, pilootprojektid ja nii edasi, nii et me leppisime ju kokku, et me hääletame kell kaksteist ma ju küsisin enne veel selle kohta. eesistuja, daamid ja härrad. mina hea meelega olen valmis alustama hääletust, ma arvan, et meil on ainult kolm minutit aega vaja. et hea küll ähm head daamid ja härrad, on tõsi, et äh, eile õhtul umbes kell seitse me saime uue hinnangu, meil ei olnud just kuigi kaua aega otsa sellega tegelema, aga täna hommikul ja ma püüan nüüd teile selgitada, et olukord on kergelt äh, paranenud, aga mitte oluliselt. kõigepealt meil on A, B, C ja D mis annab teile siis ettekujutuse, mis on kõige parem, mis kõige halvem variant ja hääletusel äh, siis pluss on äh, hääl-, äh, on hääletusnimekirjas kui valikusõna või B ja me, ma teen ettepaneku, et me ei hääleta nende muudatusettepanekute üle, mis tegelikult kuuluvad pigem tervishoiukomisjoni ja pädevusse ma püüdsin saavutada sellist olukorda, et äh, kultuuri eelarvest ei rahastataks äh, neid asju, mille jaoks on tegelikult ette nähtud suuremad eelarved, nagu näiteks tervishoiu eelarve. edasi komisjoni hääletuse puhul me peaksime keskenduma eelkõige äh, äh, haridusele, filmitööstuse äh, osas on siin kaks projekti, mis on siis mõeldud just filmide tele,, televisiooniprogrammide jaoks. ma arvan, et me peaksime keskenduma just neile programmidele, mis on loova Euroopa programmi all ja mis seonduvad haridusega. ja kolmandaks Ähm, nagu näete soovitustest ja hinnangutest, siis me oleme püüdnud arvesse võtta kõikide äh, fraktsioonide arvamusi, see ei, ei ole poliitiline küsimus, oluline on, et projekte jätkataks, et nad ei katkeks mis iganes põhjusel minevikus on hinnang vahel olnud positiivne, mõnedel juhtudel ei ole see olnud jätkuvalt positiivne, aga oluline on see, et kahe tuhande kuueteistkümnes aasta oleks parem kui kahe tuhande viieteistkümnes. seda peame selgelt välja ütlema. oluline on, et kui vaadata kõiki erinevaid elemente, mis eelarve projektis on, siis me oleme äh, püüdnud äh, kulukohustuste ja äh, ja signeeringute vahekorda parandada, et vähendada neid mm, et vähendada mahajäämust, mis on kultuurisektoris tavapärane ja projektide puhul tuleks keskenduda just neile, millele on ette nähtud äh, rohkem rahalisi vahendeid eraldada. Äh, igal juhul hiljem me ju arutame ka veel kultuurikomisjoni arvamuse projekti resolutsiooni vormis ja sinna võime ju lisada veel kommentaare komisjoni liikmetelt, sest äh, loomulikult me soovime kaitsta projekte, haridusalaseid projekte, et neil oleks ette nähtud grandid, äh, samuti mis puudutab loova Euroopa programmi ja äh, programme, mis on suunatud just kodanikele. sellised asjad, mis on seotud äh, näiteks tervislike eluviisidega, spordiga, need peaksid samuti olema kaasatud, aitäh! aitäh! tundub, et meil on veel veidi aega, et kuulata ära mõned arvamused selle kohta, palun, härra Morgano. täna hommikul esitasid rohelised taotluse, et me arutleksime viis kuni kümme minutit selle teema üle, meil ei ole probleemi sellega, fraktsioonina, et hääletada kohe selle üle, meie oleme juba oma otsused langetanud, oleme oma hinnangud andnud aga äh, nagu öeldud, me oleme nõus hääletama nende pilootprojektide üle, mis on tähistatud A või B-ga ja siis vastavalt ressurssidele me otsustame äh, selliste uute potentsiaalselt huvitavate äh, projektide üle sellised äh, algatused, mida mõned kolleegid ka esitasid ja mille üle hääletasime komisjonis. ma tahan lihtsalt öelda, et see on üks võimalus, et meie töö oleks järjepidevam. ma küsiksin rohelistelt fraktsiooni kolleegidelt, mis teil nüüd plaanis on teha, me ei saa seda edasi lükata, nii et me ei saagi hääletada. hea küll, äh, saame siis hääletama hakata kuni veel eesistujariigi esindajad kohal ei ole, ehk saame hääletada. eesistuja, ma arvan, et äh, nüüd, kus oleme ära kuulnud äh, need sõnavõtud, saame küll hääletama hakata. hea küll. Äh, kõigepealt siis hääletame raportööri muudatusettepanekuid, nii on vist kõige lihtsam. niisiis hääletame kõigepealt raport raportööri mandaadi üle, mis puudutab eelarvet ja siis konkreetsete muudatusettepanekute üle. ja hääletame siis eh, eh, tõstes kätt raportööri mandaadi üle. Eh, kes on selle poolt, et anda raportöörile mandaat et küsimus on hetkel ainult mandaadis, hääletame ainult seda, kes on poolt, vastu ja erapooletud ja sellega on raportile mandaat antud. kas meil on nüüd veel aega või äh, on juba külalised kohal? mina parem meelega ootaksin nüüd ära eesistujariigi ja siis, et muidu kõigepealt alustame hääletust, siis katkestame, siis pärast jätkame and then this. Allora, we try to vote and uh, uh hea küll, püüame hääletada ja palume eesistujariigi esindajatel oodata, püüame võimalikult kiirelt teha, kui te nii soovite, sest ma kardan, et muidu mõned liikmed ei pruugi pärast kohal olla. hea küll, kõigepealt muudatusettepanek kuld viiskümmend kaheksa null üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld null kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. null kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. null neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. null viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, null seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null kuus poolt. null kaheksa, null kuus langeb ära, null kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, null üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, taga, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. hääletame siis viieteistkümnendat. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. hääletus on alanud nelikümmend üks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud. kontrollime. nelikümmend kaks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud no, no, no. Okay, we, this is uh, this is done. Okay, sellega on ühel pool. Äh, hästi, eesistujariik on olnud kannatlik ja nüüd annan tuleva küsija it in Italian, so it's better that you were uh, yes. held. Sorry. And so, allora, we welcome niisiis äh, tervitame siin eesistujamaa esindajaid, kahte väga olulist Luksemburgi äh, valitsuse ministrit, äh, härra Claude Maischi, kes on haridus- ja teadusminister ning proua Magi Nagel, kes on kultuuriminister Äh, esinaine äh, tänab ministreid äh, selle eest, et nad täna hommikul siia on tulnud. Ähm, meil täna hommikul on tõesti siis võimalus väga avameelseid vahetada mõtteid Luksemburgi eesistumise prioriteetide osas. rääkida siis nendest õigusaktidest, mis teil on plaanis kultuuri, noorsoo ja hariduse vallas ja esinaine jätkab itaalia keeles ja tahaksin äh, teile selgitada, kuidas meie tänane menetlus välja näeb. kõigepealt anname sõna mõlemale ministrile, äh, kultuuriministrile ja äh, seejärel härra Maišile, kes on haridus- ja teadusminister ning seejärel saavad sõna kolleegid. kogume siis kolleegidelt küsimusi ja siis anname ministritele võimaluse nendele küsimustele vastata. meil on piisavalt aega Äh, selleks mõttevahetuseks. me oleme praegu Euroopas jõudnud pöördelise tähtsusega ajahetkeni ning me teame, et komisjon üritab praegu anda omapoolset poliitilist ja strateegilist panust, aga meie siin kultuurikomisjonis oleme äh, üsnagi mures olukorra pärast. Need kümme prioriteeti, mis Junckeri kavas on, siis nende kohta tuleb öelda, et haridus ja kultuur ja loomesektor ja Euroopa sotsiaalne tegevuskava ei ole äh, selles tegevuskavas eriti kõrgel kohal ja meie sooviksime just nimelt, et rõhku pannakse rohkem sotsiaalsetele aspektidele ja sotsiaalsele kaasatusele. kui äh, haridusele ja kultuurile piisavat tähelepanu ei pöörata, siis on see Euroopa jaoks halb ning ma arvan, et hiljutised sündmused Euroopas kinnitavad seda väidet ja pean siin silmas eriti meie Kreeka kolleege, kes on pidanud viimastel äh, nädalatel ja kuudel väga palju raskusi taluma ning äh, me peame mõtlema ka Kreeka kultuuripärandile, mis on osa Euroopa kultuuripärandist, millele tuleb tähelepanu pöörata ning äh, mis aitaks suuda, suunada Euroopa teiste, teisele teele mitte nii palju raha ja investeeringuid, vaid rohkem just nimelt kultuuri ja sotsiaalseid investeeringuid. me oleme tõesti olukorra pärast mures, me oleme kuul-, kuulnud uudiseid, et nõukogu äh, planeerib oluliselt eelarvet kärpida, just kultuurieelarvet ning seda me juba arutasime. Äh, meie raportöör härra Krasnodebski Äh, tegeleb selle teemaga, me just hääletasime tema arvamuse üle. ning me leiame, et me peame välja töötama uue strateegia ning pöörama rohkem tähelepanu just nimelt kultuurile ja sotsiaalsetele aspektidele. me oleme näinud, et ei ole piisavat selgust äh, selles osas, äh, mida loomesektori ja hariduse vallas ette võetakse ning äh, kuidas investeeringuid sellesse valdkonda tehakse, nii et, et tahaksin eesistujamaalt paluda, et nad nendesse küsimustesse valvsalt suhtuksid ja te olete öelnud, et teie prioriteediks on lapsed, mitmekeelsus ja ka haridus. Need kõik on siis teie eesistumise prioriteetide hulgas ja samuti noorukid ja noorsugu. nii et, et ma loodan, et meil tõesti koostöö sujub, aga praegusel väga olulisel ajahetkel Euroopas tuleb tunnistada, et meil on vaja suunamuutust ja meil on vaja rohkemat tähelepanu kultuurile ja e, Itaalia ja Läti, kes on samuti eesistujamaad, on samuti selle teemaga tegelenud. ja nüüd annangi e, sõna Magi Nagelile, kes on kultuuriminister. ja nagu ma juba ütlesin, on meil pärast e, võimalus ka siis küsimusteks ja vastusteks. lugupeetud proua Costa, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad ma tahaksin äh, kõigepealt äh, teid tänada, proua esinaine, selle eest, et te meid siin vastu võtate ja et te annate meile võimaluse äh, tutvustada seda, kuidas me järgmise kuue kuu jooksul siis Luksemburgi eesistumisel tahame pöörata tähelepanu kultuurile, Euroopa kultuurile. jah Te rääkisite sissejuhatuses sellest, kuivõrd oluline on Euroopa kultuur, kuivõrd oluline on kultuur integratsiooniprotsessis, samuti inimese isiklikus ja sotsiaalses arengus, samuti rääkisite te loomesektori potentsiaalist, sellest, kuidas see saab edendada meie konkurentsivõimet, keelelist mitmekesisust ja nõnda edasi. ma arvan, et Äh, tegemist on tõesti äh, asjaga, mille osas meil valitseb üksmeel siin selles saalis ning äh, me jagame seda seisukohta Eh, ja juhindume sellest oma ühises tegevuses selleks, et edendada kultuuri ja loomesektorit ning kultuurisektorit. pean teile tunnistama, et mulle ei meeldi kõnelda abstraktselt. sellele vaatamata eh, artikkel sada kuuskümmend seitse aluslepingutes seab meile piirid selles osas, mida me konkreetselt Euroopa tasandil teha saame aga ma arvan, et meil on siiski piisavalt manööverdamisruumi selleks, et edasi liikuda kolme eesmärgi osas, mis nõukogu endal on seadnud Euroopa kultuuritegevuskava vallas ja selgitan lähemalt. lugupeetud daamid ja härrad, vaatamata sellele, eh, mida eh, on öeldud ja vaatamata kõigile kriisidele on kultuur oluline, sellepärast et kultuur on eelkõige meie ühise elu üks aluseks olevaid elemente, see on ühine väärtuste äh, allikas äh, ning äh, see on seotud ka meie pärandiga, meie emotsioonidega ja see on ka midagi, mis edendab meie majandust, majanduskasvu, tööhõivet ja nõnda edasi me peame ka jätkuvalt tegema jõupingutusi selleks, et Euroopa Liidu tulevik ja areng eh, toimuks ka läbi kultuuri ning eh, just nimelt seetõttu eh, üritame meie rõhutada seda, kuivõrd oluline on kultuur kõikides eluvaldkondades just nimelt väärtuste allikana. püüame rõhutada, kuidas kultuur saab aidata kaasa Euroopa Liidu poliitiliste eesmärkide saavutamist. Äh, vaatamata nendele jõupingutustele, mida kultuuriministrid on teinud, äh, äh, tuleb meil tööd jätkata selleks, et saavutada positiivseid tulemusi ning arvestada kasvava kultuuri- ja loomesektoriga ning me peame Äh, koordineerima kultuuripoliitikat teiste sektoripõhiste poliitikatega ning saavutama ühtsuse nende erinevate poliitikate vahel. ning äh, seetõttu just Luksemburg oma eesistumise ajal on otsustanud äh, asjale võib-olla natuke sellest teisest aspektist läheneda ja tooksin ühe konkreetse näite, te küsisite kindlasti, et Eh, jah, ma, ma rääkisin teile just, et mulle ei meeldi abstraktsed asjad ja nüüd ma tutvustaksingi, mis meil siis plaanis on Ehm, äh, mis puudutab nüüd meie partnereid, siis ma tahaksin öelda, et me pöörame just tähelepanu kultuuripärandile, samuti uuendustele, majanduse elujõulisusele, sotsiaalsele kaasatusele ning seetõttu oma eesistumise ajal tahame arvestada just horisontaalsemalt ja strateegilisemalt ja sidusamalt kultuuriga sellepärast, et kultuur on hädavajalik Euroopa Liidu välissuhetes see on ka üks eesmärk Euroopa kultuuritegevuskavas ja neljas eesmärk nõukogu kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta töökavas. niisiis, eesmärk on paigas, meil on ühine teemaasetus olemas ja me sooviksime, kui ma ütlesin, et me soovime asjale läheneda natuke teisest vaatevinklist ja meil Luksemburgis tavaliselt on pragmaatiline lähenemine asjadest, me soovime eh, siis eh, strateegiat ka ellu rakendada. Eh, ma räägin siin kultuurist, räägin arengukoostööst, sest nendele kahele asjale oleme otsustanud just rõhu panna ja selleks on palju põhjusi kõigepealt tegemist on valdkonnaga, kus kultuuri mõju on kõige käegakatsutavam ja siin on väga palju võimalusi erinevateks sektoriülesteks koostööks ja äh, see on samuti seotud selliste teemadega nagu inimõigused, head valitsemistavad, rändepoliitika, naabruspoliitika ja nõnda edasi. teiseks, äh, äh, poliitikute sidusus äh, Äh, on äh, meie jaoks äh, äärmiselt oluline ja sellega hakkab tegelema ka meie arenguminister. kahe tuhande viieteistkümnes aasta on ka Euroopa arengupoliitika aasta ja seega ei saa arengupoliitikaga tegeleda ainult mingid konkreetsed ministeeriumid, vaid sellega peavad tegelema kõik ÜRO-s on käimas praegu just uued läbirääkimised jätkusuutlike arengueesmärkide osas. tegemist on tõesti väga olulise aruteluga ja eh, Ehm, ehm, kultuurisektor peab olema nendest eh, kõnelustest teadlik eh, ning eh, edasi uuringud ja analüüsid on komisjonis praegu ettevalmistamisel, samuti välisteenistuses. ja need puudutavad siis kultuuri rolli välissuhetes. meie ülesanne on paika panna, milline on see sõnum, mida me nõukoguna soovime edastada ning meil tuleb ära kasutada seda hoogu, mis meil praegu on, et asjad liikuma panna. ning lõpetuseks tuleb arvestada ka eh, teie tehtud tööga Eh, proua Šaake raportiga, samuti ettevalmistavate tegevustega, millele kultuurikomisjon on aluse pannud, kõik need tähistavad olulist etappi eh, strateegilistes analüüsides selleks, et eh, kasutada kultuuri rohkem ära kui nii-öelda pehmet jõudu Euroopa Liidu suhetes kolmandate riikide, riikidega ja kahekümne kolmandal märtsil toimus teil siin komisjonis arvamusvahetus ja selles osales ka välisasjade komisjon, see äh, arvamuste vahetus puudutas kultuuridiplomaatiat ja Euroopa Liidu ettevalmistavat tegevust Äh, te olete andnud äh, Euroopa välisteenistusele äh, võimaluse selles valdkonnas samuti tegutseda, sest nemad ongi selles valdkonnas väga oluliseks tegijaks. ja teil on toimunud ka kuulamine kultuuripärandi hävitamise teemal ja kahjuks on ka nõukogu selle probleemiga kursis ning liikmesriigid üritasid ka eelmisel nädalal selle teemaga tegeleda ja ma tahaksin veel kord rõhutada, kuivõrd tõsine on olukord ja ma võin kinnitada, et see kultuuripärandi hävitamise küsimus jääb meie tegevuskavas väga kõrgele kohale ja tahaksin tänada Kultuurikomisjoni ja Euroopa Parlamenti eh, selle eest, et parlament on üles näidanud eh, huvi kultuuri rolli vastu Euroopa Liidu välissuhetes. me oleme veendunud, et ühiselt töötades eh, suudab Euroopa Komisjon ja välisteenistus ja meie ühiselt panna aluse sellisele strateegilisele raamistikule, mis on usaldusväärne ning mis võimaldab kultuuridiplomaatiat ja koostööd. ja samuti tahaksin kasutada võimalust ja kutsuda teid konverentsile, mis toimub Luksemburgis kolmandal-neljandal septembril ja seal arutatakse kultuuri ja arengupoliitikat selleks, et saavutada strateegilisemat lähenemist kultuuripoliitikale Euroopa Liidu välissuhetes. see on võimalus, kus saame mõelda rohkem kultuuri ja arengupoliitika seostele ning sellele, kuidas kultuur saab aidata kaasa arengupol-, jätkusuutliku arengupoliitika eesmärkide ellurakendamist ja kuidas edendada selliseid sektoreid nagu kultuuripärand, loomesektor, digitaalsektor, kuidas teha koostööd Euroopa Liidu naabritega Eh, me tahame, et kultuur annaks oma panuse eh, jätkusuutlikesse projektidesse, et me töötaksime välja ühtse lähenemise ja metoodika selle eesmärkide saavutamiseks. lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud, kokkuvõtteks tahaksin öelda, et me keskendume kultuurile ja arengupoliitikale ja niimoodi Äh, tahame kokku panna ka nõukogu järeldused, mis ühelt poolt ähm, tagavad suurema sidususe äh, arengupoliitika valdkonnas ja seeläbi tahaksime rõhutada ka seda, kuivõrd oluline on strateegilisem lähenemine kultuurile Euroopa Liidu välissuhetes üldisemalt ning tahaksin siinkohal väga selgelt rõhutada, et me ei pea kultuuri lihtsalt vahendiks. Äh, me oleme veendunud, et Euroopa Liidu välistegevus peab toimuma ka läbi kultuuri, eh, siis eh, just nimelt seetõttu, et kultuur kannab väärtusi. Eh, kultuuri väärtus seisab selles, et ta aitab ühiskonnale taassündida ning me tahaksime anda siis oma väikese panuse sellesse suurdesse ettevõtmisse, mida kultuur saab toetada Äh, äh, me tahame, me teame, et kultuur esindab meid, meie Euroopa ühiskondi ja nüüd, lugupeetud esinejana, annaksin kõna, enne kui annaksite sõna minu kolleegile äh, härra Maissile, räägiksin veel meie prioriteetidest ka digitaalsektoris riiklik Äh, jah, tegemist on asjaga, mis otseselt ei kuulu minu pädevusse, sest äh, sellega tegeldakse riiklikul tasandil, aga komisjoni digitaalse turu tegevuskava on siiski kõikehõlmav. Äh, komisjon on mõistnud, kuivõrd oluline on digitaalsektor selleks, et ähm, esind-, edendada majanduskasvu erinevates sotsiaalmajanduslikes sfäärides. digitaalsektor ei ole omaette seisev sektor ja me alustame siis äh, tõesti ühtse digitaalse turu käivitamisega igapäevases elus Euroopa kodanikud äh, sihti peale äh, satuvad tõketele, mis ei lase neil kasutada online pakkumisi, äh, saada juurdepääsu teenustele, audiovisuaalsele sisule ja väga oluline on, et sellised takistused kaoksid, et eurooplased saaksid vabalt ringi liikuda, liikuda üle riigipiiride ning et kultuuriteostel oleks juurdepääs võimalikult suurtele, suurele publikule, sõltumata siis sellest, kus inimesed parajasti asuvad ja ma viitan ka piirideta televisiooni direktiivile, kus ähm, toetatakse komisjoni eesmärke luua audiovisuaalse sektori vallas ühisturg, äh, kus äh, kaubad saavad vabalt liikleda ning eesistujamaa tõesti jätkab selles vallas tegutsemist äh, ja meid huvitavad väga komisjoni järeldused, mis tehakse siis käimasolevate audiovisuaalmeedia konsultatsioonide põhjal komisjon oma teatises ühtse digitaalse ühisse siseturu kohta äh, Eh, on öeldud, et erilist tähelepanu tuleb pöörata just nimelt audiovisuaalsele sisule, meil on vaja eh, vaadata läbi autoriõiguse alased eh, reeglid, kohandada neid digitaalajastudega ja kui meie eesistumise ajal esitatakse selles vallas õigusloomealaseid ettepanekuid, siis meie üritame need ka kiiresti ellu rakendada. Luksemburg jälgib suure huviga ka kõike, mis toimub geoblokeeringu vallas Äh, komisjon oma teatises on teatanud, et kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks tahetakse teha sellistele asjadele lõpp ning eesistujamaa kindlasti toetab selliseid jõupingutusi ja me jälgime tähelepanelikult ka äh, seda, äh, mida komisjon on ette võtnud selleks, et uurida online platvormide rolli, sest nende roll tänapäeval üha rohkem kasvab just nimelt turustuskanalitena Eh, ja sealhulgas siis ka audiovisuaalse sisuturustuskanalina, nii et, et ootame suure huviga algatusi, millel, mis komisjonil sellel eh, osas plaanis on. Eh, ja sellega praegu lõpetaksin, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin teid kogu südamest tänada, et te mind kuulasite. suur aitäh, lugupeetud minister ja nüüd Äh, tahaksin öelda, et see info oli tõesti väga huvitav ja on tõesti äh, tore, et te meie komisjoni teo, tööle niivõrd palju tähelepanu pöörate ja võib-olla me saame tulevikus kõnelda ka sellest, kuidas meie ühist kultuuristrateegiat edasi arendada. niisiis äh, äh, suur aitäh, et te rääkisite ka nendest direktiividest, mille kallal töö parajasti käib ja loodetavasti äh, saame äh, teilt ka selgitusi selle kohta, millised on siis väljavaated äh, selle, saame rohkem infot selle kohta, mis kultuuri sisu vallas toimub, aga nüüd annan sõna siis härra Cloud Maischile, palun suur aitäh, lugupeetud esinaine, kallid saa-, lugupeetud saadikud, kõigepealt tahaksin ma teid tänada selle eest, et te mind täna siia kutsusite selleks, et tutvustada Luksemburgi eesistumise programmi ja prioriteete hariduse Äh, väikelapse ja, ja nooruse vallas. Luksemburgi jaoks on tegemist kaheteistkümnenda korraga, kui me oleme Euroopa äh, Liidu eesistujateks ja iga riigi jaoks on see väljakutse ja ka suur võimalus, et järgmise kuue kuu jooksul siis oma ideesid äh, edendada ja arutelusid juhtida. Luksemburgi eesistumine keskendub kodanikele, majanduskasvule, tööhõivele ja uuendustele Äh, mis puudutab nüüd arenguid äh, hariduse ja koolituse osas, siis Luksemburgi eesistujamaand on veendunud, et tuleb asendada suuremat lõhku, rõhku kõigi noorte kaasamisele kvaliteetsesse haridussüsteemi Eh, haridus on eh, valdkond, mis on eh, põhiliselt liikmesriikide pädevuses, aga Euroopa Liidul, nagu te teate, on siiski oluline roll selleks, et inspireerida, täiendada ning toetada neid reforme, mis võetakse ette riiklikul tasandil, iseäranis häid kogemusi vahetades. ja just nimelt selle taustal mais kaks tuhat üheksa võtsid Euroopa Liidu liikmesriigid vastu kutsehariduse ja kutsekoolituse strateegilise raamistiku ja see kaader, strateegiline raamistik näeb ette, ette just struktureeritud koostööd hariduse ja koolituse vallal. edusammud, mis selle raamistiku ellerakendamisel on tehtud, neid hinnatakse iga kolme aasta tagant ning neid eh, ühi-, pannakse paika ka siis lühiajalised eesmärgid Äh, praegu siis kuni aastani kaks tuhat seitse ja komisjon ja nõukogu koostavad nende rakendamise kohta ka ühisraporti. ja Luksemburgi eesistumise üks peamisi elemente, elemente ongi selle ühise raporti koostamine ja see ei ole meie jaoks lihtsalt rutiinne ettevõtmine. lisaks sellele tegevuskavale tahab Luksemburg teha kokkuvõtet ka äh, sellest, mida Euroopa Liit ja liikmesriigid on teinud selleks, et vähendada Euroopas koolist väljalangemist hiljutised uuringud ähm, näitavad, et olukord koolist väljalangemise osas äh, ja samuti sammud, mis selle vastu võitlemiseks on ette võetud, varieeruvad liikmesriigiti väga kõvasti. Äh, tegelikkus on ka see, et äh, selline koolist väljalangemine puudutab iseäranis teatud elanikkonnagruppe, näiteks koolist väljalangemine on eriti kõrge just sisserännu taustaga laste hulgas ja meil on plaan, me korraldasime eelmisel nädalal ka sümpoosiumi, sümpoosiumi sellel teemal, kus Luksemburg eh, tegi haridusministritele ettepaneku eh, taaskäivitada uued algatused riiklikul ja Euroopa tasandil. Luksemburg pöörab tähelepanu ka mitmekeelsusele, eh, kultuuride paljususele haridussüsteemis ja laste eelkoolieas me tahaksime leida need hoovad, need poliitilised tegevused ja head kogemused, mis võimaldavad arvestada kõigi eh, vajadustega mitmekesisuse ja mitmekeelsuse keskkonnas. ja kui kõnelda veel haridusest, siis Luksemburg koos Euroopa Haridusametiga Äh, tahab korraldada kuulamise, äh, kus saavad oma seisukohti välja öelda noored eurooplased, kellega siis on või pole erivajadusi hariduse vallal ja nendel noortel on siis võimalus teha soovitusi kõikehõlmava hariduse osas ja need soovitused edastatakse haridusministritele no novembrikuisel ülemkogul Eh, lisaks sellele tegevuskavale eh, tahame rõhutada just nimelt sotsiaalset kaasatust, et kaasatud oleks kõik koja, kodanikud, iseäranis noored. selline kaasumine on meie arvates eh, vajalik eeltingimus selleks, et edendada noorte tööhõivet, aktiivset kodanikuks olemist ning Euroopa väärtustest kinnipidamist ja selline tegevus peab algama kõige, juba väga varasest east ning puudutama kõiki lapsi, noori, sõltumata nende sotsiaalsest, kultuurilisest või keesel, keelelisest taustast. me peame samuti äh, väärtustama noorte kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, see on olulisem praegu kui kunagi varem ja kahekümne kaheksa liikmesriigi haridusministrid on seda rõhutanud ka Pariisi deklaratsioonis märtsis kaks tuhat viisteist. nüüd noorsoovaldkonnas on Luksemburgil kui eesistujamaal eh, vaja anda oluline panus Euroopa koostöösse, eh, eriti tegevuskavaga, mis on mõeldud aastast kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist. me oleme jõudnud selle koostöö teise tsükli lõppu. see puudutab struktureeritud dialoogi Euroopa noortega ning meil on vaja ellu rakendada ka Euroopa Liidu esimene noorsootegevuskava tegemist on tõesti hetkega, kus teha kokkuvõtteid, aga panna ka alused eh, edasiseks meil on vaja edendada Euroopa tasandil sünergiat, see on vajalik selleks, et tugevdada noorte osalust Euroopa demokraatlikus elus me teeme ettepaneku nõukogule vastu võtta resolutsioon sellel teemal ja selle resolutsiooni valmistame osalt ette läbi struktureeritud noorsoodialoogi. mais kaks tuhat viisteist toimunud nõukogul võtsid noorsooküsimustega tegelevad ministrid äh, äh, vastu toeta-, otsuse, mis toetas äh, noortekonverentsil Riias märtsis kaks tuhat viisteist vastu võetud seisukohti ja kahekümne esimesel, kahekümne neljandal septembril toimub Luksemburgis noorsooteemaline konverents, konverents. Eh, sinna on kutsutud siis ka Euroopa Parlamendi esindajad ja see eh, konverents tähendab siis selle dialoogi eh, järgneva tsükli lõppu Eh, meil on, eh, noortel on seal siis võimalik tutvuda ministrite seisukohtadega ja teha neile lõplikke soovitusi, mis esitatakse siis eh, noorsooküsimustega tegelevate ministritele novembris kaks tuhat viisteist. eesistujamaa tahab võtta vastu ka noorsooteemalise nõukogu ja komisjoni ühisraporti Eh, ning eh, uuendada eh, Euroopa koostööraamistiku noorsooküsimustes ning lõpetuseks meil on plaanis võtta vastu resolutsiooni eelnõu, mis puudutab Euroopa noorsootegevuskava, see töökava Äh, sisaldaks siis suuri poliitilisi prioriteete äh, Euroopa Liidu jaoks noorsoopoliitika vallas kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kaheksateist. me tahame rohkem tähelepanu pöörata sotsiaalsetele ja hariduse aspektidele, samuti sektorite ülesele koostööle ja toetada noorte osalust Euroopa demokraatlikus elus. Äh, ja üks väga oluline element meie töös on marginaliseerumise, pettumuse ja radikaliseerumise ärahoidmine Äh, lisaks sellele on meil vaja tugevdada neid meetmeid, mis aitavad äh, noortel äh, täiskasvanuks saada, minna üle siis hariduselult tööellu ning lõpetuseks erilist rõhku pannakse selles töökavas ka noorte tervisele ja heaolule, samuti uutele tingimustele ja võimalustele, mis noortele tekivad digitaalsel ajastul. loomulikult Äh, me arutame oma eesistumise ajal ka Junckeri äh, investeerimiskava ja seda, mm, äh, kuidas lülitada sinna hariduse ja noorte teemalisi asju. tegemist on siis tõesti väga-väga suure Euroopa arengukavaga mille raames tuleb paika panna ka millised, milliseid projekte Äh, siis saaks rahastada näiteks hariduse ja noorsoo vallas ning äh, kõik äh, see on siis kooskõlas meie eesmärkidega, mis me oleme oma eesistumise ajaks paika pannud, me tahame investeerida ka kodanike arengusse ning just nimelt noorte koolitusse ja noorte väljavaadetesse Euroopa tasandil, niisiis veel kord suur aitäh, daamid ja härrad Äh, selle kutse eest ja selle eest, et te mind kuulasite ja tahaksin teid tänada ka selle huvi eest, mida Euroopa Parlament on üles näidanud Luksemburgi prioriteetide vastu ja ootan nüüd teie küsimusi, teie kommentaare, teie ettepanekuid, aitäh! Molte, mm, caro ministro, mi sembra che ci siano molte premesse per un lavoro. suur tänu, ministrid. ma näen, et meil on nüüd eh, loodud head tingimused eh, viljakaks tööks. Te rääkisite noortest, te rääkisite eelseisvatest konverentsidest, kindlasti meiegi osaleme nendes. rääkisite ka Junckeri plaanist ja sellest, et rohkem tuleb just noorsoole selle kaudu tähelepanu pöörata. ning äh, jutt oli ka ettevõtlusest, mis ka kuulub äh, muuhulgas meie tegevusvaldkonda. meil on äh, sellekohane raportki ja siis Bologna protsess, haridusliikuvuse teema Euroopas. nüüd on mul terve rida kolleege, kes on sõna soovinud, palun. suur tänu kõigepealt ministritele väga huvitava ülevaate eest kõige olulisematest teemadest, millele keskenduda äh, oma töös äh, järgneva kuue kuu jooksul. ma arvan, et need on hästi valitud. me oleme neid teemasid ka siin arutanud eriti kultuuriprogrammide ja kodanike Euroopa raames. Äh, on tehtud ettepanek vähendada vahendeid selle eelarve real järgmiseks aastaks ja kui me tahame just nende teemadega tegeleda, siis eh, ei ole ju vastuvõetav, et tõstetakse eh, vahendeid eh, ühest taskust teise, võetakse siis hariduse vallast raha, pannakse see Junckeri fondi. ma arvan, et see ei aita meid kuidagi edasi, kui me tahame rohkem saavutada, mis puudutab kvalifikatsioone hariduses. noortele inimestele tuleb rohkem keskenduda, tuleb rohkem rahalisi vahendeid sel teemal pühendada, mitte vähem ja sellepärast ma palun, et ka pööraksid tähelepanu sellele, et lõppkokkuvõttes eh, lahendused, eh, eh, mis puudutavad just noori ja haridust ja kultuuri, et need ei jääks maha ka Horisont kaks tuhat kakskümmend programmist, mis on mõeldud innovaatiliste projektide edendamiseks, võeti raha välja, pandi see Junckeri fondi. ja niimoodi ei suuda me ju saavutada edusamme neis valdkondades, nii et palun, et te ka eesistujariigina järgmise kuue kuu jooksul sellele erilist tähelepanu pööraksite. nüüd digitaalne ühisturg. ma arvan, et me peame siin jälgima ja see on ka väga oluliselt eesistujariigi teema, märkasime seda telekomi paketi juures, et need erilised kriteeriumid, erilised vajadused, mis on loomemajandusel, kultuurisektoril ja ma ei mõtle siin mitte ainult kultuuri, vaid ka haridusvaldkonda, et neid võetakse arvesse. eelkõige, kui me räägime digitaliseerimiseks, digitaliseerimisest, infrastruktuurist ja tihtipeale räägitakse, võttes arvesse majanduslikke vaatepunkte, aga ka kultuuriline mitmekesisus ähm, ähm, Äh, vabadused, äh, ka võrgu neutraalsus on väga oluline teema kultuuri- ja haridusvaldkonnale. nii et ma palun, et te võib-olla, või mind huvitaks väga kuulda üksikasjalikumalt, millised on teie seisukohad, mis puudub kultuuri ja hariduse valdkonda äh, digitaalmajanduse kontekstis. suur tänu! suur tänu! ministrid, suur tänu teie sõnavõttude eest. ma saan täielikult nõustuda sellega, mida ütles ähm, kolleeg Sabina Farhaien just. ja jätkaksin ka seal, kus tema lõpetas, eriti tõstaksin esile kahte aspekti. meil on selja taga üsna pikk võitlus nii nõukogu kui komisjoniga Erasmus pluss programmi üle, mis on minu meelest väga hea programm, see toimib nüüd juba kaks aastat ja me kuuleme peaaegu kõikidelt liikmesriikide asutustelt, et on suuri raskusi selle programmi elu rakendamisega, eelkõige noorteprogrammide puhul, mille puhul meile parlamendina oli ju eriti oluline tugevdada mitte ainult formaalset hariduse poolt vaid meie nõudsime, et oleks ka eraldi noorte peatükk informaalse hariduse all. ja sellepärast on ja me soovisime, et rahastust parandataks selles vallas, nüüd aga kuuleme, et informaalse hariduse vallas, eriti väikeste projektide puhul on liikmesriigid äh, sellest täiesti eemaldunud, mida meie parlamendi algselt soovisime. kohati on, tehakse täiesti vastandlikke äh, asju, et ei rahastata mitte väikseid projekte, vaid just suuri projekte, millega on olnud minevikus äh, probleeme, et meil ei ole piisavalt struktuure, institutsioone, et, et pakkuda väljaõpet noortele inimestele et nad arendaksid selliseid oskusi, mis, mis huvitavad tööandjaid. ja see kõik nüüd ei toimi, see ohustab seda programmi, mis me kõige paremate äh, kavatsustega sai loodud. ja meie parlamendis oleme alati öelnud, et juurdepääs neile võimalustele peab olema lihtsam ja ma pean ütlema, et praegu see kõik toimib äh, pehmelt öeldes mitte optimaalselt ja mul oleks väga hea meel, kui Luksemburgi, Luksemburgi eesistujariigina saaks keskenduda ka sellele, võttes arvesse ka seda vahearuannet, mis ees seisab, keskenduda niisiis eesistujariigina rohkem sellele teemale ja jälgida, kus on need küsimused, kus me üheskoos, nõukogu ja parlament koos saaksime teha parandusi selles väga olulises programmis. väga huvipakkuv oli minu jaoks see, mida ütlesite mitmekeelsuse kohta just Euroopas mõnedes liikmesriikides me näeme, et on vallandunud uus arutelu, mis, mille tulemuseks on pigem, et mitmekeelsust ei soovita edendada koolides ja mujal. Prantsusmaal toimus arutelu, mis puudutab saksa keelt, kuid ka teistes liikmesriikides kus keskendutakse pigem inglise keelele, kuid tegelikult me ju soovime edendada mitmekeelsust ja teised, teised keeled jäävad natuke kõrvale, nii et ma arvan, et ka see on väga oluline küsimus, millele teie eesistujariigina soovite keskenduda. mis puudutab digitaalset Äh, tegevuskava, siis äh, saan täielikult nõustuda Sabine Ferrainiga, aga äh, tooksin siia veel autoriõiguste aspekti. Te ka ütlesite, et ootate huviga komisjoni ettepanekuid, ka meie ootame neid väga suure huviga. aga ma arvan, et me peame väga tähelepanelikult jälgima seda, et me leiaksime hea tasakaalu. eriti, mis puudutab juurdepääsu äh, Äh, kultuurile. me kuuleme pidevalt arutelu selle üle, et me peame toetama kunstnikke, loomeinimesi, et äh, nad saaksid äh, hästi tasustatud, nad saaksid ära elada oma tööst, aga samas tuleb rääkida ka sellest, et need kultuurivarad, mis luuakse, et neile oleks ka lihtne juurdepääs eriti hariduse valdkonnas tagada mitte ainult see, et kultuuri luuakse, vaid ka see, et ta on juurdepääsetav ja seda selliste hindade juures, mis on inimestele taskukohased. ma arvan, et see on väga oluline valdkond, kus me peame leidma tasakaalu ühelt poolt kasutajate, tarbijate ja teiselt poolt kultuuri loojate vahel ja mind huvitaks, kuidas teie eesistujariigina täpsemalt sellele keskendute, mis puudutab geoblokeeringut, siis see on ka muidugi väga oluline teema, eriti nii väikese riigi jaoks nagu Luksemburg, mis on täielikult ümbritsetud teistest. ma arvan, et teie riigis tõstatub see teema eriti teravalt ma arvan, et mis puudutab sisu kaasaskantavust, siis siin on ju võimalik lahendus leida aga mis puudutab võrgustike puhul geoblokeeringut, geoblokeeringut selliste klassikaliste lineaarsete teenuste puhul või mis puudutab äh, näiteks äh, ringhäälingut, siis muutub olukord natuke keerulisemaks. me peame jälgima seda, et äh, õiguste ostmine ei muutuks nii kalliks, et see ei ole enam kellelegi taskukohane ma mõtlen siin äh, litsentse, äh, ähm, kui need tulevikus on ainult äh, sellised litsentsid saadaval, mis kehtivad mitmes riigis või kogu Euroopas, siis minu meelest seda ei tohi juhtuda, sest et see eelkõige tuleks kasuks hargmaistele ettevõtetele Ameerika Ühendriikides, sest nemad saavad seda endale lubada, selliseid litsentse osta, samas kui väiksematele ringhäälingu ettevõtetele, teenusepakkujatele ei ole see mõeldav. nii et äh, tõesti tuleb mõelda selle üle, mis on geoblokeeringu puhul võimalik, mis mitte. ma arvan, et äh, see muud-, selle puhul on arutelu natuke keerulisem kui lihtsalt sisu kaasaskantavuse puhul, mida on võimalik suhteliselt kergelt saavutada, aitäh. ja Helga Trüpper, ma tänan ministrit ettekannete eest, mina tahaksin toetada seda, mida Sabine eh, ütles ja mida ka Petra viimati ütles, pälvib minu toetuse, ma arvan, et geoblokeerimise teema vajab suurt ettevaatlikkust, ma olen samal seisukohal, et et ei saa sundida peale mingisuguseid üle-euroopalisi litsentse, see on kultuurilise mitmekesisusega vastuolus ja ma ootan huviga, mida komisjon välja pakub, et hea tasakaal siin leida. ma tuleksin äh, kultuurisuhete juurde, kultuurilised välissuhted. jah, väga tähtis on mitte mitte eh, ülevalt allapoole kulgeda kultuuridiplomaatias, vaid kaasata võimalikult palju vabaühendusi liikmesriikides. ja me mõtleme ka selle peale, et luua fond eh, kultuurilistest suhtlemiseks kui nendel kontaktidel ulatus kasvab, oleks väga hea, kui meil oleks eraldi fond, et osalised saaksid kokku tulla, dialoogi pidada hõlpsamalt. nii et mina tahaksin teada, kas teie olete ka selles suunas valmis liikuma. ja nüüd, mis puudutab Erasmus pluss ja Culture programmi elurakendamist. me käisime hiljuti kultuuri ja hariduse täitevagentuuris ja arutasime seda, et kultuuriprogrammis ja haridusprogrammis on näha trendi valida toetuseks suuremad programmid ja nad lubasid nüüd seal agentuuris, et on väga tähelepanelikud ja muudavad olukorda, eriti kui tegemist on koolidevahelise koostööga, et valida välja ka väiksemaid projekti, seda ka kultuurivaldkonnas. nii et kas teiegi olete valmis sedasama tegema ja hoidma silma peal äh, ka täitevagentuuril et tõesti oleks võimalik kaasata võimalikult palju Euroopa kodanikke ja edendada ka väikesi projekte ja vaadata, et nad ka korralikult ellu rakenduksid. Grazie, kolleeg Grammatikakis. ma tänan, härra Grammatikakis. Eh, αγαπητοί κύριοι Υπουργοί, ε, αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια πολύ δύσκολη... Ε, μα τανάν, λουκουπέτωτ μινίστριτ, Te teate, et tegemist on väga keerulise perioodiga Euroopa Liidus praegu. Te teate seda paremini kuni mina. meie siin räägime kultuurist ja oleme e, väga palju sõnu sellele pühendanud, aga rahalised vahendid kultuurile ja haridusele üha kahanevad. nii et ma arvan, et teil on oma eesmärkide saavutamiseks suurt õnne vaja ja ma soovin teile tõesti edu teie tegemistes. oma ettekannetes te ütlesite, et järgmisel kuuel kuul eh, kavatsete teha kõvasti tööd selleks, et aidata kultuurivaldkonda ja haridusvaldkonna aga praegusel ajal on see väga keeruline. meil Kreekas on kibedad kogemused viimatisest ajast tuua. ja kaalumisel ka Kreeka väljumine euroalast. see on, mille peale inimesed praegu mõtlevad ja kultuur ise on teatud mõttes kriisi jõudnud Kreekas aastasadu öö, oleme me olnud demokraatlik riik, kes on väga palju rõhku pannud just kultuurile ja ma ei taha nüüd sellel pikemalt peatada, küll aga räägiksin ühest konkreetsest asjast. nimelt inimõigusedki on üks osa kultuurist. Te rääkisite sellest, et soovite tasakaalu leida kultuuri edendamisel. jah, tihtipeale on kavatsused head, aga eh, kultuurivaldkonnas tegutsejate, loometöötajate õigustest tihtipeale ei peeta kinni. ma loodan, et te tegelete sellegi teemaga edasi ja tähtis on isegi pisikesi samme edasi teha Bene, io darei a questo punto la parola. suur tänu. nüüd on võimalus ministritel vastata, kas on veel küsimusi? ei ole? sellisel juhul ma annan sõna ministritele. kõigepealt proua Nagel. Äh, suur aitäh, äh, tuleksin äh, tagasi proua Verhoiveni teema juurde, küsimuse juurde, mis puudutas eelarvet ja digitaalset ühisturgu. mis puudutab üldeelarve eelnõu, siis teil on tõesti õigus, on kahetsusväärne mis on juhtunud. Ähm, äh, kolmes eelarve osas on tehtud kärpeid ja tegemist on tõesti osadega, mis puudutavad kultuuri ja just äh, sektorite üleseid tegevusi ja tõesti väga raske on leppida sellega, et kultuur on alati see, mida esimesena kärbitakse, kui eelarves on vaja teha kärpeid ja äh, äh, äh tahaksin teile öelda, et äh, kui äh, arvestada nende eelarvekärbetega, mis äh, on kultuuri äh, vallas toimunud, siis võib-olla me peaksime just rohkem rõhutama seda kultuurisektori olulust. meil lihtsalt ei ole mitte mingisugust muud valikut ja me peame arvestama ka sellega, mis puudutab siis nõukogu seisukohti. me teame kõik, risk, et äh, riigi rahandus äh, Euroopas ähm, on äh, keerulises olukorras ning nõukogu peab käituma selles olukorras realistlikult aga samas tuleb öelda, et kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks välja pakutud eelarve, eriti loomingulis Euroopa jaoks, on suurem, vahendeid on eraldatud rohkem kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, nii et, et see on hea siia signaal ja liikmesriikide parlamendid peavad peatselt välja ütlema oma seisukoha eelarve osas ning me peame arengutel silma peal hoidma ja oma eelistumise ajal meie loomulikult üritame pöörata väga suurt tähelepanu loomingulisele Euroopale äh, Äh, just nimelt äh, kultuurivõimalustele, äh, mis peaks olema aluseks õitsva majandusega Euroopale. me tahame samuti kaitsta kultuurilist mitmekesisust ning ma loodan, et meil toimuvad head arutelud ka siin Euroopa Parlamendis ja nende arutelude tulemused on vastuvõetavad meile kõigile ja vastuvõetavad ka kultuurile. mis puudutab digitaliseerimist, siis tegemist on olulise punktiga nõukogu tegevuskavas. nõukogu on vastu võtnud sellel teemal terve rea resolutsioone, meil on ka töörühm ja sügisel avaldab see töörühm oma järgmise raporti Äh, ja nagu ma juba ütlesin, Euroopa on meie tegevuse keskes, me tahame äh, parandada siis äh, seda, mis toimub digitaalses sisu vallas, samuti tegeleda jätkusuutlikkuse küsimustega. ma olen teadlik sellest, millele viitas proua Kammerevert. jah see asi ei ole küll minu pädevuses, aga Claude Maish ja mina, me oleme nõus sellega, et tuleb teha kõike eh, selleks, et kõnelda geoblokeerimisest ja et eh, selles eh, punktis tõesti midagi muuta ning tuleks leida täpne viis siis lahenduse leidmiseks siis äh, kui me kõneleme oma ministrit, oma peaministriga ja vastuseks härra Grammatikakisele äh, tahaksin öelda, jah, loomulikult me oleme teadlikud sellest, mis praegu toimub, me oleme olukorra pärast väga mures ning äh, meil on plaanis edasi liikuda jah, väikeste sammudega, nagu te ütlesite, aga me oleme tõesti veendunud, et me peame minema selles suunas, mille me oleme valinud Äh, ja peame austama siis äh, kõiki nii kultuuri kui hariduse vallas, aitäh. aitäh. jah, härra Maš, palun. presidentin, ich antworte auch vielleicht kurz auf. aitäh, eesistuja, vastan võib-olla kõigepealt äh, Saksa parlamendi saadikutele saksa keeles. proua Verheim ma olen üsnagi nõus teie vaadetega, mis puudutab teie muret, et võetakse raha ühest fondist ja pistetakse see teise ja siis jäetakse mulje, nagu oleks äh, midagi suurt saavutatud ja lõpptulemus oleks kohe palju parem. ma olen hästi nõus, et sellele peame eesistujariigina tähelepanu pöörama. me teame, millised, milline meie mänguruum äh, rahanduspoliitikas, me oleme teadlikud äh, sellest keskkonnas, milles praegu tegutseme. ja ma arvan, et kõikjal ja ka kultuuri, eelkõige hariduse puhul on oluline hästi investeerida, mõistlikult investeerida, et saavutada häid tulemusi. ei piisa sellest, et kasutada lihtsalt palju raha, äh, vaid on õige teha sellega head poliitikat, tuleb äh, anda õigeid stiimuleid, kui me tahame saavutada seda, et ka Junckeri kava annab äh, selged suunanäitajaid äh, kultuuripoliitikas, hariduspoliitikas, noortepoliitikas siis tuleb seada samad eesmärgid, mis teiste teemade puhul äh, Junckeri kavas, rohkem dünaamikat, ähm, see võimendusefekt, kõik äh, seda tuleb saavutada ka neis valdkondades ja me peame muidugi pidama seda arutelu ka liikmesriikidega ja ma arvan, et kui need tulemused saavutatakse, siis olenemata konkreetsetest rahalistest vahenditest, mis noorteprogrammidesse investeeritakse, saavutatakse head tulemused. ja muidugi tuleb siin kaasata ka erasektorit, ega nemad võtaksid äh, vastutuse üle. proua Kammervert äh, nimetas ühe probleemi, mis puudutab Erasmus pluss programmi ellurakendamist kõik, kes sellega tegelevad, nii poliitilised institutsioonid kui ka administratsioon, mis äh, või asutused, mis koha peal äh, sellega tegelevad, kindlasti lähtuvad heast tahtest, nad äh, soovivad ootusi täita, neil on samad eesmärgid. vahel on probleeme, kui oled minister väikeses riigis, sa oled kõigele selle lähemal ka neile asutustele, mis neid äh, programme äh, ellu rakendavad ja kuulen tihti, et, et kogu see halduslik pool on vahel liiga keerukas väiksematele asutustele. kogu see reeglistik võib viia selleni, et just väiksemad äh, ähm, asutused ei suuda ära kasutada neid võimalusi, aga ma olen nõus, et muidugi tuleb ka mitteformaalseid ja informaalseid ähm, haridusasutusi kaasata äh, sellesse, ka nemad saaksid kasu Erasmus plussist. muidugi see vahearuanne, millest te rääkisite, ka annab meile ülevaate, mida võiks veel ette võtta ja kuidas asja parandada. mainisite ka saksa keele olulist rolli. see ei ole muidugi eesistuja riigi pädevuses mingeid soovitusi anda selles vallas me räägime üldisel või üldiselt hariduspoliitika vallas kehtib Euroopa Liidus ähm, lähimuspõhimõte ja igal liikmesriigil on oma prioriteedid, olenevalt oma minevikust, oma identiteedist, kultuurist, olenevalt sellest keelesest mitmekesisusest, mis juba valitseb vastavas riigis, kuid eesistumise ajal püüame muidugi veel kord rõhutada mitmekeelsuse olulisust suures Euroopas, kus on oluline mitte ainult äh, rahvuslik äh, identiteet, vaid üha rohkem ka Euroopa identiteet. me elame üleilmastumas maailmas, kus toimub äh, kultuuride vahetus ja seejuures on ju väga oluline, et me mõistame paljusid keeli, see aitab vastastikusele mõistmisele ainult kaasa. kui kodanikud suudavad suhelda ka mõnes muus keeles peale oma emakeele, see tähendab, et kuuleme ka paremini, mõistame paremini, kui me oskame võõrkeeli. võõrkeele oskamine tähendab ka paremat juurdepääsu mm, võrrele kultuurile ja ma arvan, et mitmekeelsus on üleüldiselt väga oluline tulevikuteema meie maailmajaole ja inimestele. sest et kui inimene õpib võõrkeeli, siis teadusuuringud on näidanud, on näidanud, et see lükkab edasi eh, näiteks dementsuse teket eh, vanaduses, sest et viie aasta võrra, ähm, sest see on lihtsalt niivõrd hea treening ajule. nii et äh, oluline oleks juba lastele õpetada võõrkeeli ja ma arvan, et äh, ka Luksemburgi kogemus näitab seda meie riigis räägivad võib-olla ainult pooled elanikud äh, meie riigikeelt, Luksemburgi keelt ja sellepärast on mitmekeelsus meile eriti oluline ja see on ka väga suureks eeliseks. nii et äh, seda eelist ja tahan ka kindlasti rõhutada. Grammatikakis äh, rõhutas ka seda, kuivõrd olulised on investeeringud hariduse vallas ja ta kõlas natukene pessimistlikult oma sõnavõtus jah, loomulikult äh, igaüks näeb tegelikkust oma riigi kontekstis, äh, aga meil on ka Euroopa tegelikkus. ma ütleksin, et mina ei oleks nii pessimistlik. ma arvan, et äh, inimesed Euroopas ja ka Euroopa poliitikud on aru saanud, et kui me tahame panna alust tulevikuks, kui me tahame Euroopa mandrit arendada, kui me soovime olla edukad majanduse vallas, siis tuleb noori ette valmistada, tuleb investeerida noorusesse ja noorte haridusse, tuleb edasi anda tulevastele põlvkondadele oskused ja pädevused, nii et, et nad suudaksid käituda vastutustundlikult viieteistkümne, kahekümne, kolmekümne aasta pärast ja langetada häid otsuseid ja kui ma räägin oskustest ja pädevustest, siis need on just nimelt isiklikud oskused ja pädevused jah, kindlasti ka need oskused, mida nõuab tööturg, see on äh, iseenesestmõistetav, kui äh, noored tahavad, kui noortel ei ole oskusi, mida vajab töömaailm, mida vajab äh, ettevõtlusmaailm, siis teil tekivad probleemid ka eraelus, aga me peame neist kujundama ka vastutustundlikud kodanikud, kodanikud, kes suudavad langetada otsuseid, kes suudavad osaleda demokraatlikes aruteludes ja suudavad tõesti käituda vastutustundlikult. Need on just nimelt need väärtused ja oskused, mis tuleb noortele edasi anda mul on iga päev kokkupuuteid vanemate, õpilaste, õppeasutuste direktoritega ja ma arvan, et see sõnum eh, on tõesti väga oluline nii minu riigis kui ka paljudes teistes riikides ning äh, loomulikult eh, me oleme praegu otsustava tähtsusega faasis Euroopa tasandil, kui me räägime eelarvest, eh, sellest, mis toimub erinevates liikmesriikides ja siin tuleb tõesti pöörata tähelepanu sellele, et noorte ja Euroopa kodanike ootused, eh, see, et nad saavad hea hariduse, et neid ootusi ei petetaks oluliste eelarvekärbete läbi. Um, suur tänu nende sõnavõttude eest, nende avalduste eest. ma ei tea, kas siin on veel kolleege, kes sooviksid veel kord sõna kuulanud nüüd ära vastused ministritelt. pärast proua Trüpelit, härra Zalevski. Would... ma ei kuulnud teie sõnavõtu algust, aga ma tuleksin oma küsimuse juurde tagasi kultuuri sekkumisfond, kas te sellele mõttele olete avatud ja see küsimus, mis puudutas väikesi projekte kultuuri ja hariduse vallas, kas te olete ka vastuvõtlik sellele ettepanekule? Grazie, kolleeg Zdrojevski. härra Zdrojevski. Jeden probleem. suur tänu. minul on üks küsimus, eh, mida ma tahaksin käsitleda kõik kõik eh, eesistujad on sellega tegelenud eh, ja kindlasti ka teie, nimelt statistika teema. Euroopa Liidus jääb meil vajaka informatsioonist eh, selle kohta, mis puudutab liikmesriikides tehtavaid kultuurilisi kulutusi ja liikmesriikide kultuurieelarveid ja samuti liikmesriikides riiklike filmiprojektide rahastamist. aeg-ajalt tehakse võrdlevaid analüüse, tuuakse võrdlevaid statistilisi andmeid, aga samas on arvutatud väga eripalgelised. kui me vaatame Saksamaa ja Prantsusmaa kulutusi kultuuri peale, siis nende klassifikatsioon juba on väga erinev, et mida siis mõista kultuurile tehtavate kulutuste all aga ilma selleta on raske mõista, kuivõrd tähtsat osa etendab äh, kultuur ka majanduses, kuidas ta mõjutab majandust. võib-olla ka Luksemburg eh, võtab parandada neid instrumente, mis meie käsutuses on, et me paremini mõistaks, kuidas kultuuri vallas raha kulutatakse. praegu kolleeg Evan. ma tänan, kolleeg Evans. <clears throat> jah, ma tänan. mul oli suur heameel kuulda sellest, et te tahate rõhku panna palju kultuurilisusele ja paljukeelsusele. mina olen Walesist. see on kahekeelne koht ja meie ka Walesi keelele, selle arendamisele paneme suurt rolli, enamik räägib meil inglise keelt ja ka sellele me paneme suurt rõhku. aga meie Walesi valitsus on need see, kes tegeleb nende teemadega. Äh, aga võib-olla äh, te ka võtaksite sellised riigi alaste struktuuride valitsustega paremini põhjalikumalt suhelda kultuuripoliitika ja keelepoliitika arendamisel, kujundamisel. Eh, kas on veel sõnasoove, ei ole? minul on kaks küsimust. esiteks Äh, ma tahan öelda, et me oleme väga huvitatud kultuuridevahelisest dialoogist äh, hariduse ja kultuuri vallas, äh, mõlemast koos. ja me läheneme neile integreeritult, me käsitleme kultuuri ja haridust ühiselt. ja meil on kavas ka korraldada kuulamine detsembrikuus nendel teemadel. ja siis me arutame ka kultuurilisi ja lingvistilisi erisusi. haridus ja kultuur, paljukeelsus on väga huvipakkuvad teemad ja loomulikult liikmesriigid on need, kes siin valikuid teevad. aga proua Kammerevert ütles, et hiljutiste reformidega ei ole Euroopa Liidu soovitustega arvestatud. on vaja ikkagi tagada, et kooli õppekavas oleks kaks väriskeelt, aga piirdutakse ühe võõrkeelega kooli õppekavades väga tähtis on seetõttu, et meie juhiksime sellele tähelepanu siin Euroopa Parlamendis, sest võõrkeelte oskus vähendab kultuurilisi erimeelsusi äh, rahvaste vahel. seda esiteks ja teiseks ma tahaksin teha ettepaneku paremini öö, äh, tuleks rakendada Erasmus pluss programmi. seni ei ole asjad nõukogus hästi sujunud. meil on noorte noorsooprogramm, aga eh, sellegi praktilised aspektid vajavad käsitlemist. jah, kultuuri koostöö ja kultuuridiplomaatia, need on vajalikud. kultuur peab olema kaasatud ka välispoliitikasse. ja mis puudutab noorsood ja loomingulist Euroopat, siis me ei ole siin kogu oma potentsiaali ära kasutanud koostöös kolmandate riikidega tahtsin just sellele tähelepanu juhtida, et kui toimub kahepoolne koostöö Euroopa Liidul mõne riigiga, siis Erasmus Mundus võib-olla peaks ka arvestamist leidma. nii et kõigepealt annan nüüd sõna järjele ministritele. Äh, aitäh äh, nende soovituste eest ja üritame tõesti oma analüüsides nendega arvestada ja need välja pakkuda ka aruteludes, mis meil eelseisvatel kuudel toimuvad, aruteludes, mis puudutavad Erasmus plussi, ma arvan, et me peaksime tõepoolest analüüsima tegelikku olukorda koha peal, nagu ma ütlesin ka, kui vastasin proua Kammereverti küsimusele. olen Äh, tõesti valmis tulema välja sellise va vahe läbivaatamisega, et vaadata, kuidas see uus programm Erasmus pluss toimib, äh, kuidas seda tegelikult äh, ellu rakendatakse kogu Euroopas. Ähm, me tõesti peame analüüsima olukorda, mis puudutab koostööd kolmandate riikidega, äh, näiteks noorsootöö vallas, äh, siis minu arvates on see väga oluline, äh, kas või selleks, et edendada sallivust, et edendada avatust, et edendada avatust teistele kultuuridele ja loomulikult tuleb tähelepanu pöörata ka Euroopa identiteedile ja, ja integratsioonile me peame nendest asjadest kõnelema oma partneritega, aga mulle arvab, et maailm on muutunud niivõrd väikeseks, et me peame vaatama kaugemale ka Euroopa piiridest lihtsalt selleks, et anda noortele võimaluse e, saada rohkem kogemusi, isiklikke kogemusi, isiklikke tutvusi e, teistes riikides jah, aga me võtame siis äh, teie soovituse teadmiseks ja vaatame, millisel tasandil äh, me seda soovitust kasutada saaksime. proua Evans äh, küsis, kas meil oma eesistumise ajal on plaanis Äh, arvestada ka pädevuste jaotumisega erinevates liikmesriikides. jah, tõepoolest äh, mõnikord äh, on haridus regionaalsete omavalitsuste pädevuses, jah, me oleme teadlikud nendest erinevustest. E, ja loomulikult äh, me peame arvestama selliste eripäradega, äh, mis erinevates liikmesriikides on. Äh, peame arvestama erinevate regioonidega, näiteks Luksemburgis meil on väga palju kontakte Saksamaaga, eriti nende liidumaadega, mis on meie riigile väga lähedal ja haridus tõesti Eh, on Saksamaal näiteks liidumaade pädevuses ja mitte niivõrd eh, eh, siis föderaalriigi pädevuses, aga jah, niisiis, nagu ma ütlesin, me peame reaalsusega arvestama, me peame selle, seda oma tegevuses arvesse võtma proua Costa, te äh, tuletasite veel kord meelde, kuivõrd oluline on mitmekeelsus, jah, see on tõepoolest nii. Äh, me eesistujamaana ei saa võib-olla äh, võtta seisukohta ühe või teise meetme osas, mis ühes või teises liikmesriigis on välja pakutud, see ei ole eesistujamaa ülesanne, aga me oleme teadlikud sellest, kuivõrd oluline on mitmekeelsus ja me tõesti teeme kõike Eh, selleks, et noored lapsed eh, oleksid sellest teadlikud. Te teate, milline on minu seisukoht mitmekeelsuse küsimuses. Eh, meie kogu oma eesistumise vältel tahame mitmekeelsuse olulisust rõhutada. jah Äh, mitmekeelsus on oluline just, kui see nüüd ei vii selleni, et äh, lapsed hakkavad äh, koolist läbi kukkuma. kui, sest et meil on väga palju lapsi meie koolides näiteks, kes ei räägi ainult kolme riigikeelt, vaid tihtipeale nad räägivad veel rohkem keeli, itaalia või portugali keelt näiteks kodus ja koolis õpivad prantsuse keelt või saksa keelt ja neil võib aeg-ajalt mõnega nendest keeltest tekkida probleeme koolis, nii et, et eh, me peame ikkagi ka koolis tegema vahet laste emakeele ja võõrkeelte vahel. ja ei tohiks siis eh, noori ka liialt üle koormata. aitäh, proua Nagi. Nagi aitäh, kui lubate, siis tuleksin tagasi mulle eh, selle küsimuse juurde, mille mulle esitas proua Kammerevert autoriõiguse kohta Ähm, äh, jah, eesistujamaa on teadlik sellest, et meil seisab ees äh, autoriõiguse reform, see on tõesti äärmiselt oluline ning me peame leidma siis ühelt poolt tasakaalu äh, teoste liikuvuse vahel ja samas autoriõiguste vahel, et see autoritel peab olema õigus õiglasele tasule. nagu ma juba ütlesin, me ootame komisjoni ettepanekut sellel teemal. nüüd äh, proua Trüüpeli küsimus, äh, mis puudutas äh, kultuuri ja välissuhteid, siis Luksemburg eesistujamaana on vägagi teadlik selleks, sellest, et me oleme veel oma tee alguses ning ähm, meie eesmärk on jõuda tõesti siis sinnamaani, kus me saame ka juba erifondidest rääkida, aga eelkõige on praegu jutt poliitikate siduvusest, sellest, et me peame paremini ära kasutama neid vahendeid, mis meie käsutuses on ja seetõttu ma olengi rõhutanud äh, just nimelt seda äh, horisontaalsust, seda, et me pööraksime tähelepanu kõigile äh, tegevusvaldkondadele, kogu AKI-le ja seda me üritamegi eesistumise ajal teha tänu ka Euroopa Parlamendi sekkumisele. nüüd ähm, äh, proua äh, härra Strojevski ettepanek on äh, ka väga hea, ma arvan, et statistika on, oli juba arutelude keskel siis, kui minust sai kultuuriminister äh, ning ma arvan, et äh, meie, jah, äh, meie kontaktid Eurostatiga on jätkunud selleks, et me saaksime tõesti usaldusväärseid statistilisi andmeid ja nagu te teate, Luksemburg oli siin juhtrollis, et välja töötada ESNET-i metodoloogiline raamistik äh, ning jah, me jätkame selle teemaga tegelemist, hoiame asjal silma peal ja loodame oma eesistumise ajal ka selles vallas edasi liikuda aitäh selle väga olulise arutelu eest. jah, kui Eurostat viib läbi oma uuringuid näiteks tarbimise kohta ja kulutuste kohta, siis väga tihti nad jätavad kultuurilise mõõtme välja, nii et, et mul on väga hea meel, et te ka sellele aspektile tähelepanu pöörasite. suur aitäh selle eest, et te täna siia tulite, et te vastasite küsimustele väga selgelt ja rääkisite väga selgelt oma eesmärkidest, andsite meile väga selgeid lubadusi kultuurikomisjoniga koostööd teha meil on ettevalmistamisel terve rida strateegilisi algatusi ja me tõesti osaleme ka mõnedel teie poolt korraldatud üritustel ning äh, lõpetaksin meie tänase arutelu üleskutsega eelarve teemal äh, loomulikult äh, asi ei ole üksnes suurte summade lisamises olemasolevatele vahenditele, vaid vähemalt ärge palun kärpige neid vahendeid. Äh, kulutage raha ka kultuurile ja Erasmusele, sellepärast et kui me seda ei tee, siis me ei saada ka õiget sõnumit, nii et, et küsimus on prioriteetidest eelarves ning me oleme mures olukorra pärast, sest äh, need on kärped, mis mõjutavad kodanikke ning äh, see puudutab ka teid, lugupeetud teadus- ja haridusminister Äh, see on, meie siin komisjonis küll äh, teadusuuringutega ei tegele, aga Horisont kaks tuhat kakskümmend on üks programme, kus kärped ette võetakse, kui ma ei eksi. niisiis äh, kutsun teid üles seda mitte tegema ja me jätkame selle teema aruteluga pärast seda, kui teie siit täna lahkute, aga meil on tõesti väga hea meel, et me saame teie peale loota, teie koos- ja loota koostööle teiega. aitäh ja suur edu e-, eesistumiseks!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 niisiis, me jätkame arvamusega, mis puudutab üldeelarvet. ma palun kolleegidel jääda siia saali, sest meil on nüüd väga tähtis päevakorrapunkt järgmisena. nimelt Euroopa Liidu üldeelarve kaks tuhat kuusteist, härra Zdrojevski on raportööriks ja meil tuleb muudatuste kohta arvamus langetada. härra Zdrojevski, kas te soovite öelda paar sõna? meil ei ole siin palju osalisi kohal, aga need parimad jäid. väga-väga lühidalt, proua esinaine. ma tahtsin teile jagada informatsiooni arvamuse kohta. Äh, aasta kaks tuhat kuusteist tähendab maksete kasvu ja kohustuste vähenemist kõige tähtsamate programmide puhul ja see on väga hea ja Erasmus kolmteist pluss kolmteist protsenti, loomeline Euroopa samuti, eelarve kasvab. ja ma loodan, et võrreldav kasv toimub ka kodanike Euroopa puhul tehtavate maksete osas. aga jah, on väike mahajäämus eelmise aasta maksete tegemisel ja kui me räägime reaalsest kasvust, siis tegelikult on see siiski väiksem ja ühe programmi puhul on isegi kaheprotsendilise vähendamisega olnud tegu jah, äh, loomelise Euroopa ja kultuuriprogrammi on see nii. mis teeb muret aasta kaks tuhat kuusteist puhul on see, et ei ole varu pilootprojektidele ette nähtud ja meie peame nõudma pilootprojektidele suuremat paindlikkust ja suuremat reservi ning paremat võimalust lisada uusi pilootprojekte lisaks olemasolevatele järgmistel aastatel ja on viis tähtsat otsust juunikuust. jah, meil on nüüd Erasmus pluss. see on tõsi, aga nagu kolleeg enne täiesti õigustatult ütles, meil tuleb võitlust pidada menetluse üle, tähtis on tagada, et see programm oleks hõlpsamini rakendatav, läbipaistvam ja paindlikum. ja multimeedia teema Euronet plussist saab see toetust, aga Euronet plussiga on lugu nii, et siin on vähenemine ette nähtud edasi lükatud maksete puhul erandkorras. ja lõpetuseks meilt ettepanek on, et me ei vähendaks kodanike Euroopa rahalisi vahendeid. me tahame, et seda eelarverida kaitstaks on tulnud ettepanek samas rahalisi vahendeid äh, vähendada aastal kaks tuhat kuusteist siin ja seal, aga üldjoontes me oleme rahul sellega, et eelarvelised vahendid nendele programmidele on siiski kasvanud. Eh, ma tänan, härra Zdrojevski, selle tutvustuse eest, kas on sõnasoove? härra Morgan. jah, väga lühidalt ma tahan öelda, et ma olen nõus nende märkustega, mis kõlasid raportöörilt. jah, on tõesti vaja nõuda teatud äh, aspekte äh, ja me ei tohi siin ennast kuidagi kammitseda meil on vaja seada kindlalt oma prioriteedid selleks, et äh, vastu astuda euroskep-, poliitilistele seisukohtadele ja lähenemisviisidele, mis hetkel paraku on võimust võtnud Euroopas. ja meie eelarvevalikud on üliolulised. tähtis on tulemused tagada. kas on veel sõnasoove, Helga? jah, ma tänan tahaksin ainult eh, kindel olla, et ei saa kuidagi nõustuda seda, et programmide eelarveread kahanevad, eriti kui me räägime kodanike Euroopast ja sellest me oleme juba rääkinud, on täiesti mõttetu siin kärpida, kui samas nõutakse, et on vaja olla paremas ühenduses kodanikega, paremini kaasata nad, vaja rohkem selliseid projekte nii et see on see tõesti see punane joon, millest me kuidagi üle ei astu. Neid programme ei tohi kärpida. jah, hea, et eelarve on üldjoontes kasvanud, aga samas ei tohi ühegi programmi vahendite vähendamisega nõusse jääda, sest sellisel juhul on see vastu nendele eesmärkidele, mida me tahame saavutada. jah, loomulikult. me jagame raportööri lähenemisviisi ja palume, et oluliselt summad kasvaksid. ei saa tagasi minna, on vaja ikkagi edasi hoopis liikuda ja panna kirja ka need punased jooned, millest me üle ei astu, millest me alla ei anna. jah, äh, siin väljendati ka muret, me näeme mõningaid kärpeid äh, horisontaalselt, äh, seal, kus on uued rahalised instrumentid Äh, juba algab kõik kärbetest, tuleb hea seista selle eest, et seda ei juhtuks. ja sama käib ka muude aspektide kohta, mis puudutavad meie kodanikke. ma arvan, et teie arvamus just sellest räägibki ja äh, väga hea. nüüd, mis puudutab hääletamist kultuurikomisjonis, siis siin toimub see viieteistkümnendal septembril ja muudatusettepanekuid saab kahekümne viienda augustini esitada keskpäevani. ja see punkt on meil siis ka ammendatud, ma lõpetan meie kohtumise praegu hommikupoolikul ja kell kolm kohtume jälle. meile on külaline volinik ja ma palun et raportöörid ja variraportöörid oleksid kõik kenasti kohal, samuti fraktsioonide esindajad tuleksid kohale, sest tegemist on tähtsa kohtumisega ma loodan, et osalus saab olema aktiivne, tänan